Buenas tardes, colegas. Reanudamos la sesión. Eh, el acta de la sesión de ayer y los textos que se aprobaron eh, en esa sesión están disponibles. eelmise, eilse istungi äh, protokoll on äh, heaks kiide-, on, on kättesaadav, keegi ei ole palunud sõna selles küsimuses ning sõnasoovijaid ei ole, nii loeme selle istungi protokolli vastuvõetuks. esimene päevakorrapunkt täna on suuliselt vastatud